taotlus Daniel Kaspari poolt ja taotlused esitati edasi pädevatele komisjonidele. nüüd lähme päevakorra juurde, päevakorra eh, lõplik kord, mis vastavalt eh, artiklile sada nelikümmend üheksa eh, pidi toimuma, on laiali jaotatud. vastavalt konsultatsioonidele fraktsioonidega otsustasin esitada taotluse muud-, päevakorra muutmiseks kolmapäeval teine ja kolmas päevakorrapunkt äh, vahetatakse ära, nii et komisjoni avaldus äh, Euroopa äh, sotsiaalsamba ja töö ja koduelu tasakaalustamise kohta on päevakorrapunktist teine pärast komisjoni avaldust olukorra kohta Unglas, Ungaris, kas kellelgi on midagi selle vastu? seega on ka päevakorra muudetud. sain ka järgneva taotluse jah, härra Pitella, palun. see eh, selle punkti osas, mida te mainisite, tahaksin teha ettepaneku, et tänast äh, Ungari teemalist arutelu oleks võimalik vastu võtta resolutsioon maikuus äh, ma kohe räägin sellest, härra Pitella. nagu härra Pitella seda ütles, sotsiaaldemokraatide fraktsioon palus, et arutelu komisjoni avalduse kohta, olukorra kohta Ungaris eh, eh, selles osas võetakse vastu resolutsioon, mida hääletatakse mai esimesel täiskogul ja nüüd annan sõna härra Pitellale, et ta selle taotluse ametlikult esitaks. kas äh, eh, praegune avaldus sobis, jah, kas keegi soovis härra Pitella avalduse vastu midagi öelda, poolt midagi öelda või vastu midagi öelda? kes on vastu, kas keegi on vastu? härra Jurek on vastu, palun. Izbo, Wysoka Izbo, Europa ma już dość konfliktów, żeby konfliktować się z kolejnym. Euroopal on juba piisavalt konflikte, meil ei ole vaja siin veel ühte uut konflikti liik-, uue liikmesriigiga me võime sellest küsimusest rääkida, aga kui me resolutsiooni koostame, siis on meil jällegi uus konflikt tekkimas ja see tähendab seda, et kriis Euroopas süveneb. paljud äh, meist nõuavad solidaarsust Ungariga, ükskõik mida me arvame Ungarist, meil ei ole vaja rohkem konfliktikoldeid ja sellest resolutsioonist ei ole mitte mingit kasu. panen nüüd hääletusele. palun monsieur le président pour une petite härra president, üks väike täpsustus, mis puudutab härra Petella taotlust. meil on kokkulepe erinevate fraktsioonide vahel, et soovitakse nii resolutsiooni kui missiooni Ungarisse. ma sooviks, et need äh, asjad pannakse hääletusele ühiselt, äh, nagu me oleme kokku leppinud, aitäh lugupeetud proua Veršia, mina sain härra Pitellalt taotluse Sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni nimel, kus paluti, et pärast äh, arutelu võetakse vastu resolutsioon, mida hääletatakse maikuus. ma ei ole kuulnud midagi mingisuguse missiooni korraldamisest. quindi mi pare che la plenaria mulle tundub, et täis äh, kogu peab nüüd avama, avaldama arvamust äh, äh, muudatuse kohta, niisiis panen nüüd hääletusele härra Pitella poolse ettepaneku ning äh, see puudutab siis seda, et võetaks vastu resolutsioon olukorra kohta Ungaris, mida hääletatakse mai esimesel täiskogul ja kes on poolt ja vastu? erapooletud. ettepanek on vastu võetud seega komisjoni avaldusele lisaks äh, võtame vastu resolutsiooni, mida hääletame maikuus, äh, maikuu esimesel täiskogul. sain ka veel järgmise taotluse Euroopa äh, Rahvaste ja Vabaduse fraktsioon palus, et Euroopa välisasjade kõrge esindaja esineks avaldusega koptide olukorra kohta Egiptuses. sellele lisataks ka et see toimuks äh, äh, pärast äh, arutelu olukorra kohta Türgis ja et arutelu Euroopa kultuuripärandi aasta lükatakse edasi mai esimesele täiskogule. annan nüüd sõna härra Obermeierile. aitäh, president. üheksandal aprillil kristi koptide vastu tehti Egiptuses rünnak ja pea kaheksakümmend inimest sai surma. tegemist on õudse haripunktiga kristlaste tagakiusamises Egiptuses ja kümme miljonit kopti kristi võivad niimoodi välja surra. vastavalt äh, artikli sada üheksakümmend neli A peaksime me selle küsimuse panema päevakorda, ma palun, et te toetaksite seda ettepanekut ja palun, et me hääletaksime selle ettepaneku üle nimeliselt. mul on väga hea meel, et paavst Franciscus ise sellel nädalal sõidab Egiptusesse eh, vaatama, kuidas on elu kopti kristidel. kas keegi soovib selle vastu midagi öelda? Contro? kas keegi soovib selle vastu midagi öelda, selle ettepaneku vastu? härra Preda, palun. aitäh, härra juhataja. meie fraktsioon toetab arutelu, mis käsitleks kristlasi äh, kogu Lähis-Idas, aga mm, maikuus vaja ei ole mitte ainult seda arutada ja ma tean, et äh, te võtate vastu Egiptuse suurmufti ja teil on kindlasti võimalus rääkida muredest, mis seonduvad koptidega, aga seda võiks teha maikuus, sellepärast et päevakord on väga, väga täis praegu. härra Obermeier, kas te jääte enda ettepaneku juurde? soovite arutelu eh, kopti kristlaste olukorra kohta Egiptuses või olete valmis äh, nõustuma härra Preda ettepanekuga, et arutame seda maikuus? President. aitäh, president, ma arvan, et olukord on seal tõesti väga kiireloomuline, me ei tohi seda edasi lükata, meil on tõesti väga palju kiireloomulisi küsimusi, mida on ka kohe arutatud ja päevakorda pandud ja sellepärast jään ka mina oma ettepaneku juurde, me peame sellest küsimusest rääkima, see tuleb panna päevakorda, eriti sellepärast, et paavst Franciscus on ka sellel nädalal Egiptusesse minemas. Eh, voorzitter, mag ik u even in esimees, kas ma võiksin teile infot anda selle kohta, mis me võiksime nüüd üheskoos teha, meil on siin kaks ettepanekut tehtud ja härra Preeda tegi veel ka kolmanda ettepaneku ja mulle tundub, et meil on patiseis. ma mõistan väga hästi härra Obermeieri ettepanekut, aga kui me nüüd hakkame selle ettepaneku üle hääletama, siis religioonivabaduse rühmajuhina on mul väga raske, sest ma toetan tegelikult mõlemat ettepanekut ja tahangi teada, mille üle me siis nüüd täpselt hääletame. härra Postinaru. president I fully agree with the idea of discussing olen täiesti nõus selle mõttega, et me peame seda olukorda arutama, aga esiteks, keda me peaksime siin süsist, süüdistama? valitsus, ametivõimud annavad endast parima selleks, et terrorirünnakuid ära hoida me teame, et terroristid on terroristid ja ohvrid on ka lihtsalt ohvrid. meil ei ole siin vaja hakata seda religiooni mõõdet välja tooma ja sellepärast ma toetaksin äh, pigem oma kolleeg Predat ja me ei peaks hakkama siin ühest usurühmast rääkima ja seda usu mõõdet liiga suurelt välja tooma, aitäh. l'aula è sovrana ma panen nüüd äh, hääletusele äh, ENF-i poolse ettepaneku, mille esitas härra Obermeier, lisada tänasesse päevakorda pärast arutelu Türgi kohta ka arutelu ähm, ähm, meie välisasjade kõrge esindaja avaldusega olukorra kohta, koptide olukorra kohta Egiptuses ja see hääletus on alanud dale. hääletamine on lõppenud. ettepanek on tagasi lükatud mis puudutab härra Preda ettepanekut. jah, palun, härra äh, proua Peres. ma ei tea, kas sellest on midagi kasu, aga ma tahaks öelda, et mul ei olnud eh, hääletuskaarti kaasas ja ma tahtsin hääletada vastu. Allora vi propongo teen teile seega ettepaneku järgmine lahendus. kuna esimeste konverents peab paika panema maikuu esimese täiskogu päevakorra, oleks äh, mõistlik esimeste konverentsi lisada härra Breda poolne taotlus, mida äh, toetab äh, ka sotsialistide fraktsioon Eh, ma arvan, et selle üle pole mõtet eh, hääletada, sest hiljem esimeste konverents otsustab, eh, kas maikuu esimesel täiskogul arutada kopti kristlaste olukorda Egiptuses ja üle kogu maailmas. võtan enda peale selle, et kui, võtan arvesse selle, mida ütles härra Breda oma homsel kohtumisel, kohtumisel suurmuhtiga, et kui oluline on Euroopa Parlamendil oluline Ehm, tolerants eh, ja eh, religioonide vaheline sõbralik läbisaamine. Eh, sest Egiptuses enamus on küll moslemid, aga kümme miljonit siiski on seal ka kristlast. ja ütleme, selline on asi, selline tolerants on meie jaoks väga-väga oluline, ütlen seda homme kindlasti suurmuftile, kui ta külastab Euroopa Parlamendi hiljem. muidugi Äh, esimeste konverents kinnitab otsust, äh, mis on selles valdkonnas väga oluline. teatan teile ühtlasi ka seda, et õigusasjade komisjon võttis vastu järgmise otsuse äh, äh, Bretooni parlamendi puutu, saadiku puutumise kohta vastavalt äh, kodukorra artiklile üheksa lõige kaheksa hääletatakse seda neljapäeval. Äh, ja kuue fraktsioon esitas vastavalt artiklile sada viis lõike kolm Euroopa Parlamendi kodukorras ettepaneku, mis väljendab vastulauset eh, delegeeritud määruse lõike kaks, lisa kaks kohta, mis puudutab üldiseid eh, tariifieeliseid eh, ning seega on meie päevakord täna kinnitatud eelpool mainitud muudatustega. nüüd lähme siis komisjoni avalduse juurde, mis puudutab olukorda Ungarist ja sõna saab Franz Timmermann. aitäh, lugupeetud president, lugupeetud äh, peaminister, lugupeetud saadikud, viimased äh, sündmused Ungaris panid äh, inimesed muretsema nii Euroopas kui väljaspool Euroopat. me jagame neid muresid. on